through the technicians can select the setting and no. I, we, we won't start the clock until. We, we seem to have a problem with Mr. tundub, et proua Oviiri mikrofoniga on mingi tehniline probleem. Äh, kas proovime uuesti? nüüd? jah, nüüd on korras Eh, tänan mulle sõna andmise eest! euroopa liidu tarbijakaitsepoliitika reguleerimisala on aastatega väga palju laienenud kajastades muudatusi inimeste vajadustes ja ootustes. ennekõike läbi e kaubanduse kiire arengu on euroopa liidus oluliselt kasvanud tarbijaturgude piiriülene eh, mõõde mistõttu on veelgi tähtsamaks muutunud tarbijakaitse ja tema kõrgetasemeline just olemasolu. olen seisukohal et tugevdatud turujärelevalve ja jõustamismehhanismid ning nende tulemuslik ja laialdane rakendamine tarbija usalduse tõstmiseks on hädavajalik. seetõttu toetasin raporti vastuvõtmist toetasin tema muudatusettepanekuid. aitäh! suur tänu! järgmine härra balsides. Eh, suur tänu, härra president, kallid kolleegid, mina toetasin seda raportit sellepärast, et tarbijakaitsepoliitika jõustamine on äärmiselt oluline ühtse turu toimimise jaoks me peame tagama, et tarbijakaitse oleks meie turul väga kõrgel tasemel, praegusel hetkel olukord kahjuks niisugune ei ole siiamaani ei ole tarbijakaitse alaseid seadusi liikmesriikides piisavalt hästi jõustatud ning seetõttu meie tarbijad ei tunne ennast turvaliselt, nad tihtipeale ei tea, missugused on reeglid, missugused on nende õigused ja tihtipeale kompensatsioonimehhanismid ei toimi nii, nagu nad peaksid. komisjon peaks suurendama oma pingutusi selles suunas, et liikmesriik liik, riigid paremini rakendaksid vajalikke seadusi ning et kodanikud teaksid oma õigustest ning et nad ka teaksid, kuidas nad neid õigusi saavad praktikas rakendada. suur tänu! aitäh, nüüd järgmine sõnavõtt Butsoi raport ning esimene on proua, härra Uspatskitš minu sõnasoovide nimekiri. I am sorry Your microphone doesn't... ma vabandan, teie mikrofon ei tööta. palun nüüd. tänan, president. lugupeetud raportöör, kolleegid. ma toetan seda head algatust. ja konkreetselt ma toetan mõtet tugevdada Solveti võrgustikku ning laiendada selle tegevust me peaksime leidma ka piisavalt rahalised vahendid selleks, et tagada äh, siseriiklike meediakanalites, televisioonis ja internetiportaalides äh, kasutatakse neid võimalusi selle võrgustiku töö tutvustamiseks. Äh, ma tahan teile teatada, et siiski rakendatakse veel topeltstandardeid ja üsna sageli Äh, juriidilised õigusaktid näevad samade rikkumiste eest erinevaid karistusi. tänan, ma palun kolleege vaikselt saalist lahkuda ajal, kui toimuvad hääletuste selgitused. härra Antoniotsi järgmisena. suur tänu, proua president. mina hääletasin Bussoi raporti poolt ja seda põhjusel, et minu arvates, et solvite poolt pakutavad teenused on kriitilise tähtsusega, kui me soovime selget ja läbipaistvat suhet äh, haldusasutuste, kodanike ja äriühingute vahel, kes moodustavad Euroopa ühiskonna alustalad. ja seetõttu me peame üritama vahe, lahendada vaidlusi kodanike ja ettevõtete vahel selleks, et tagada siseturul äh, info vaba liikumine. kui on tekkinud mingisuguseid takistusi siseriikliku õiguse näol, äh, mis on süsteemi toimimise raskendamise põhjuseks, me peame seda olukorda muutma, me peame suurendama solvite teenuste äh, nähtavust kõikidel tasanditel suur tänu, president palub saadikutel oma vestlust väljaspool koda pidada, nii et inimesed saaksid oma hääletust selgitada. tänan, järgmisena proua Roitova. suur tänu, proua president, variraportöörina soovin ma avaldada tänu kõikidele kolleegidele Äh, kes moodustasid nii suure enamuse Solviti raporti toetuseks. nõukogu ja komisjon peavad nüüd tõsiselt suhtuma meie ettepanekusse. meie soov on, et see kasulik vahend muutus veelgi kasulikumaks nii kodanikele kui ka ettevõtjatele, keda eelkõige tuleb, tuleb teavitada selle võimalustest ja ma olen veendunud järgmisel aastal komisjon esitab parlamendile põhjaliku iga-aastase aruande äh, Äh, kus selgitatakse ka äh, avalikkuse kaebusi äh, selliste õigusaktide kohaldamise kohta. Mr Jaar okay.. härra Jaar. Oh, sorry. Oh, I am, I am awfully sorry. president vabandab, ta eksis ja nüüd arutame De Bruni raporti hääletuse selgitusi ja esimesena härra Kalinovski. pani przewodnicząca, chciałbym uzasadnić sposób swojego głosowania. president, ma soovitaksin, sooviksin selgitada oma hääletust proua De Bruni raporti üle. ma tahan tänada raporti eest. me tunneme muret mitte ainult äh, lemmikloomade heaolu pärast, vaid ka inimeste tervise pärast me soovime, et väheneksid ooteajad ja meile tekitab muret äh, marutaudi levik. loomulikult me soovime, et lemmikloomade liikumine oleks vabaks, kuid samas me peame teaduslikke asjatõendeid arvestama. tänan ja nüüd proua Röitova De Brüni raporti kohta. proua Röitova, palun. tänan, proua president mina hääletasin üleminekuperioodi pikendamise poolt, äh, mis võimaldab liikmesriikidel rakendada teatud erandeid ja ma mõistan Iiri, Malta ja Ühendkuningriigi muresid, kes nõuavad rohkem dokumente äh, lemmikloomade jaoks, kes ähm, reisivad läbi nende riikide territooriumide Äh, suuremaks ohuks on äh, puukidega edasikantavad haigused ja marutaud. kahjuks äh, oleme sunnitud ütlema, et me peame lahti saama tulevikus sellistest üleminekuperioodidest, sest meil on vaja harmoneeritud õigusakte, mis rakendatakse kõikjal ühtemoodi. härra Jaan. tänan, proua president ma olen teadlik, et teatud liikmesriigid on huvitatud sellest, eh, kuna nad soovivad konkreetseid sätete pikendamist lemmikloomadele. ma mõistan seda, kuid teiselt poolt me peame tagama selle, et eh, seda tehakse proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes ja ma ei tea, kas antud juhul on see tagatud ja seetõttu ma jäin erapooletuks hääletusel. konkreetsemalt me vajame asjakohasemat äh, kaitset lemmikloomade sisenemisel Euroopa Liitu ja samal ajal me peame ka harmoneerima vastavaid õigusakte Euroopa Liidus ja seda tegema tarbija huvides, sest mida aeg edasi, seda rohkem segadust tekib tarbijate seas, kui riigiti sätted erinevad. Thank you uh, ma, Madam President um,. I voted against Sinclair, täna proua president, ma hääletasin selle vastu ja põhiliselt selle tõttu, et ma olen Ühendkuningriigist ja ma arvan, et meil on juba väga head seadused jõus ja me ei soovi, et marutaud jõuaks ka meie saareriiki. kuid ma olin hämmeldunud, et selles ähm, ettepanekus räägitakse ainult kordaskassidest ja tukrutest ja mul on ka tähelepanek selle kohta, et Lord Screaming tegi taolise ettepaneku juba kakskümmend viis aastat tagasi ja võib-olla täna ta on väga rahul. aga väga paljud minu valijatest Ühendkuningriigis äh, arvavad, et et väga paljud poliitikad, mis siit kojast väljuvad, on hullumeelsete koostatud poliitikad. härra Hammond äh, asepresident, mul on hea meel teid näha jälle. aeg-ajalt tuleb komisjonilt, tuleb sõnumeid, et Euroopa Liit ei ole piisavalt tegutsenud, on te vaja tegutseda paremini ja meil on igasuguseid asju selle kohta, milliseid loomi tohib kuhu viia. ma arvan, et asi on proportsioonidest väljas. E, riigiti on erinevad olukorrad, näiteks on olemas riike, mis on saareriigid, on olemas riike, millel on ainult maismaapiir ja meil on vaja proportsionaalseid, proportsionaalseid mitmepoolseid kokkuleppeid riikide vahel. kas tõesti me arvame, et on parem, kui me loome täiendavat haldusbürokraatiaga? Äh, ja seda teevad need geeniused, kes koostasid meie jaoks ühise äh, põllumajanduspoliitika ja muud Euroopa Liidu õiguse seaded. kindlasti võib selle asja jätta liikmesriikide otsustada. ja järgmisena Kolja raport ja esimesena proua Oviir Eh, tänan proua president mulle sõna andmast! schengeni ala eesmärk on ju liikumisvabadus. on vastuoluline et paljudel pikaajalise viisa omanikel on schengeni alal märksa vähem liikumisvabadust kui neil kellel on lühiajaline viisa. ühenduse viisaeeskiri peaks jõustuma kuu aja pärast kuid nagu näitas senine liikmesriikide tegevuse analüüs pikaajaliste viisade ja elamislubade andmise valdkonnas esineb erinevaid tõlgendusi ja rakendusi millele kaasnevad kodanike põhiõiguste rikkumised. komisjoni ettepanekute abil kõrvaldatakse elamislubade väljaandmisel tekkivad praktilised probleemsed olukorrad ja viivitused mida nagu ma ütlesin on täheldatud paljudes liikmesriikides seni teema on väga kiireloomuline kohe kohe peaks jõustuma viisakoodeks ja ma toetasin raportis esitatut. aitäh! suur tänu proua roithov! Eh, paní předsedající podpořila jsem nařízení kterým se zlepšuje pohyb osob. ma toetasin seda ettepanekut. üliõpilased teadustöötajad, ettevõtjatel peaks olema õigus reisida Euroopa Liidu territooriumile, kui neil on välja antud viisa liikmesriigis. ma tahaksin üles kutsuda mõtlema Euroopa Liidu solidaarsusele ja toetama Tšehhi Vabariiki, millele on kehtestatud Kanada-poolne viisanõue, mida võidakse laiendada ka teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele. Kanada peaks muutma oma varjupaigaseadust, mis on liiga atraktiivne. proua Kall, palun. Uh a jelen javaslat mint ahogy a vitában is elhangzott elősegti az egyik tagállamban hosszas tartózkodást. praegune ettepanek on eesmärgiga lihtsustada kolmandatest riikidest, riikidest pärit viisaomanikel liikumist Euroopa Liidu siseselt. see on oluline, kuna siiamaani ei ole mõned liikmesriigid õigeaegselt välja andnud elamislubasid või siis ei rakenda nad Schengeni määrusi korralikult. Ungari jäi erapooletuks sellepärast, et Ungari on juba vastava seadusandluse asjakohaselt üle võtnud ja me oleme olnud nende elamislubade väljaandmisel üsna tõhusad, kuid siiski on oluline rõhutada, et nende kolmandate riikide kodanikud, kes on Euroopa Liidu vahetud naabrid, peaksid omama õigust tulla Euroopa Liitu, sealt li liikuda ja jääda sinna pikemaks ajaks, kuid see tuleb reguleerida liikmesriikide tasandil. Äh, ja sama raporti kohta proua Harkin selles raportis on terve hulk häid asju, aga lõiget kolmkümmend viis ma siiski ei saa toetada. üks, üks küsimus, mida siin, mida sellega põhjendatakse, on see, et te moodut- mo,, teeb asjad lihtsamaks. tegelikult ei, mina ei ole selles sugugi kindel, see ei ole mingisugune lihtsustamine ning Äh, isikute ühtne turu, tulu, ühtset tulumaksubaasi, see tegelikult ei lihtsusta, minu koduriik näiteks äh, Iirimaa saab siis pigem karistada sellepärast ja seetõttu see tundub pisut kummaline, Euroopa Liidus on kaupade vaba liikumine olemas, nii et kui me kasutame ühtset tulumaksu ühtsustamist, siis me karistame ju ka eksportivaid riike ning see mõjutab Euroopa otseseid välisinvesteeringuid, sellepärast et see tuleb rakendada liikmesriikides. samas aga, kui me viitame keerukatele formularidele, millest me peame sellisel juhul kinni pidama, siis kokkuvõttes ohustab see meie otseseid välisinvesteeringuid Stein, äh... ning nüüd tun- on Hohensteini raport ning esimese kõneleja härra Kalenovski proua president, alustuseks tahaksin tänada oma kolleegi selle raporti eest, see on suurepärane majanduskasvu edendamiseks. ma toetan kõike, mida ta ütleb oma raportis, eelkõige muidugi ühenduse õiguse rakendamist ühenduse siseselt ühe, siseturu ühtlustamine on äärmiselt oluline, eriti kriisi ajal. me peame siseturgu nii palju kui võimalik ära kasutama, kuid selleks on meil vaja niisuguseid institutsioone, mis teevad koostööd nii riiklikul kui Euroopa tasandil. see tähendab, et me peaksime vähendama bürokraatiat, me peaksime parandama suhtlemist erinevate organite vahel, me peaksime menetlusi lihtsustama ja kõike seda see raport sisaldab, sisaldab ning muuhulgas ka kiire, direktiivide kiire ülevõtmise liikmesriikides, mis on väga oluline, äh, samuti kodanike õiguste ja ettevõtete õiguste äh, kiirem tagamine ning samuti suurem läbipaistvus, see on kõik väga oluline, suur tänu. nüüd proua Basketš. proua president oh,. No, no. Mr Ospatskitš first. eelkõige härra Ospa-, Ospatskitš, kõik, teie proua Oviir olete järgmine proua president, raportöör, kolleegid, mina toetan seda head algatust ning usun, et sellest on suurt kasu meie kodanikele. samas aga, kui meil ei ole selgelt ja koherentselt reguleeritud siseturg, siis me ei saa siseturgu ka korralikult kontrollida ja kui me seda teha ei saa, siis me ei saa ka turuosalejaid toetada nende kaupade ja teenuste pakkumisel. meil peavad olema ka selged karistused, mida saab rakendada nendel juhtudel, kui me näeme, et turureegleid on rikutud. oluline on parandada ka rahvusvahelist äh, kaebuste lahendamise süsteemi võib näha, et kaheksal juhul kümnest äh, ei ole ei ole riiklikud või rahvusvahelised kohtud või arbitra, arbitraažiorganisatsioonid asjakohaselt käitunud. kui me seda ei paranda, siis me palju ei muuda ja nüüd palun proua Ovi. tänan, vabandan, et ma eelmine kord nii kiirustasin. et luua stabiilne ja innovaatiline majanduskeskkond on tulemuslikult toimuv toimiv siseturg äärmiselt vajalik. siseturg ei saa aga korralikult toimida ilma selle toimimist mõjutavate ühenduse eeskirjade ülevõtmiseta ülevõtmiseta kõikide tema liikmesriikide poolt. ülevõtmine saab omakorda aga olla edukam kui õigusaktide ülevõtmise protsessi on kaasatud liikmesriikide parlamendid. ka parlamentaarse järelevalve seisukohalt on nende kaasatus oluline kuna need positsioonid olid kajastatud ka raportis siis eeltoodud põhjusel toetasin ma kahel käel raporti vastuvõtmist. aitäh! suur tänu ja lõpetuseks lõpuks palun proua roitova proua roitova proua president nii nagu me lootsimegi, võeti kõik kolm raportit siseturu kohta vastu. mis aga puudutab Tuun und Hochsteini raportit, siis rohelised ja sotsiaaldemokraadid olid korrapäraste testide või katsetuste vastu, mis kontrolliks siseturu tor-, tar-, toimimist, nad ütlevad, et see oleks sotsiaalsete ja keskkonnastandardite vastane kõik teavad, et need standardid kehtivad ning tagavad parema elatustaseme Euroopas ning ma ei saa aru, mikspärast raportööril on probleem sellega. mina toetasin kõiki kolme. nüüd on istung lõppenud ning jätkub uuesti kell kolm pärastlõunat.